Mm, mis peab eh, tagant tõukama mm, tuumaküsimuste komisjon, töörühma tööd eh, Euroopa Nõukogus, seda on parlament alati soovinud. ma tänan, kallid kolleegid. ma olen Luigi Demadistris saanud eh, palve kaitsta tema immuniteeti see on lõige kolm ning see nõue saadetakse vastutavale komisjonile ja sain ka teatise nõukogult, mis puudutas nende seisukohta esimese lugemise kohta ning meetmete kohta, mis vastu võeti komisjoni seisukohta kohta ning see avaldatakse protokollis ning parlamendil on kolm kuud aega reageerida ning see algab homme, kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat üksteist. ning tänase istungi ja eilse istungi protokollid äh, võetakse parlamendi poolt vastu järgmise äh, istungi alguses ning äh, kui vastulauseid ei ole, siis ma annan selle edasi vastutavatele isikutele ning istung on lõppenud yes.. head päeva kõigile.